A warm welcome, uh, dear colleagues. tere tulemast, kallid kolleegid, austatud Rahvusparlamentide liikmed, austatud volinik, austatud härra Svetanov, linnapea Šahin, ÜRO eh, eriraportöör härra Gonzales Morales eh, ning minister Bermer ja meil on siin Bulgaaria eesistuja esindajad loomulikult täna kohal. tere tulemast kõigile austatud külalistele ja kõnelejatele. olete siin Euroopa Parlamendis, aga eriti just libe komisjonis väga teretulnud. nagu te teate, siis libe komisjonis me tegeleme siin väga keeruliste ja tundlike teemadega praegusel ajahetkel ja see teema, mida me täna arutame, on üks nendest. parlamentidevaheline kohtumine mm, rände küsimustes, seaduslike võimaluste vallas ja integreerimise küsimuses on väga oluline ja ma loodan, et meil saab olema väga viljakas arutelu. suur tänu kohale tulemast! mul on väga hea meel näha, et täna on siin meiega kolmkümmend üheksa äh, riiklike parlamentide saadikut, kes tulevad kuueteistkümnest eri äh, liikmesriigist ja ka ühest Euroopa äh, majanduspiirkonna riigist. see näitab, et inimesed on väga huvitatud tänasest teemast. ka kaks külastajate gruppi on meil siin täna kohal Kambiast ja Türgist. ma usun, et Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamentide vaheline arvamuste vahetus seaduslike võimaluste ja integreerimise vallas rände tegevuskava raames on väga ajakohane ja tundlik teema. Need kaks teemat äh, on äh, poliitilise ja avalikkuse arutelu all paljudes liikmesriikides. meie siin Euroopa Liidu institutsioonides teeme tõsist tööd nende kallal, aga see töö ei äh, anna meile midagi siin, kui me ei mõista süvitsi, mida see kõik tähendab ja kui me ei aruta seda teemat koos liikmesriikidega. tänane parlamentidevaheline kohtumine annab meile unikaalse võimaluse mm, kaasata ka Äh, sellesse arutellu äh, äh, rahvusparlamentide esindajad, valitsused, mõttekojad, akadeemikud ja nii edasi. me saame täna vaadata, milline on Euroopa Liidu vastus olnud praegusele rändeväljakutsele, nagu see esialgselt paika pandi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Komisjoni Euroopa rände tegevuskavas. ja seetõttu on mul väga hea meel, et volinik Avramopoulos ka täna siin on kallid kolleegid, see tugines neljal sambal äh, rände paremaks juhtimiseks ja Euroopa rändetegevuskava hõlmas endas ettepanekuid tegeleda ebaseadusliku sisserändega, äh, ettepanekuid tugevdada ühist piirihaldust, äh, ühtset varjupaigapoliitikat ning lükati käima ka seaduslik pikk rändeteede äh, kava. ja nüüd on äh, võimalik vaadata, mida me praktikas tegelikult selle taustal oleme saavutanud ja täna seda me siin teemegi. Euroopa Parlament mängib siin oma rolli ja libekomisjon on ka äh, andnud oma panuse sellesse, kui resolutsioon vastu võeti olukorra kohta Vahemerel ja ka Euroopa rändepoliitika küsimuses. Euroopa Liit ei tohiks unustada ka pikaajalisi perspektiive, kui me räägime rändeküsimustest. eriti just, kui me räägime räägime rändevajadustest meie mandrit silmas pidades, me peame aru saama, et meie mandril elanikkond vananeb, majandustegevus suureneb. kallid kolleegid, rändeküsimus ei tohiks olla tõkkeks seaduslike võimalik, võimaluste väljatöötamisele ning integratsiooni lihtsustamisele, millest me kõik räägime, selleks et juhtida inimeste liikumist jätkusuutlikult see resolutsioon, mida ma mainisin, on endiselt Euroopa Parlamendi jaoks kompassiks äh, ja eeskujuks, kuidas äh, reformida Euroopa vargu, varjupaigasüsteemi ja täna mm, arutatakse seda väga põhjalikult äh, sinise kaardi kava küsimuses. see on midagi, mis, nagu te teate, sai siin parlamendis suure toetuse ja tõesti, seda toetati ka tugevalt komisjonis, kuid see on näiteks selle kohta, kus meil on suuri probleeme liikmesriikidega ja minu arvates see on äh, väga heaks näiteks selle kohta, kuidas me innovatsioonilistes valdkondades edusamme ei saavuta äh, seaduslike võimaluste loomisel selles vallas. küsimus ongi siis, et kas Euroopa rändetegevuskava on oma eesmärgid täitnud, kui me räägime seaduslike võimaluste loomisest ja integreerimisest äh, migrantide puhul, kes siia on tulnud, ja kui rääkida seaduslikest võimalustest rändeteedeks, siis mida see endast kujutab, kus on kus me oleme praegu jõudnud äh, seadusandlusega paremate ja seaduslike rändevõimaluste küsimuses ja seetõttu me tahaksimegi täna leida vastuseid nendele küsimustele ja seetõttu mul on väga hea meel avada see kuulamine äh, koos härra Svetanoviga, äh, oma kolleegiga Bulgaaria parlamendist. härra Svetanov on äh, Bulgaaria parlamendi siseasjade ja avaliku korra komisjoni esimees ja mul on nüüd väga suur au anda sõna temale et ta saaks äh, teiega rääkida sellel teemal. palun, sõna on teil ja suur tänu siia tulemast, härra Svetana. austatud härra volinik, härra Moraes. austatud äh, kuulamisel osalejad ma tahaksin tänada äh, teid kõiki nende pingutuste eest, mida te olete teinud selleks, et äh, Euroopa Liidus valitsev olukord taas normaalsusesse viia äh, rändevaldkonnas. Te kindlasti mäletate, mis Euroopas aset leidis äh, pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sündmusi, Araabia kevad, Süüria sõda. Te mäletate ka kindlasti aastat kaks tuhat viisteist ja rändevoogusid, mida me Äh, pärast aastat kaks tuhat viisteist nägime. ma pean teile ütlema, et on ääretult oluline, et kaks aastat pärast seda, kui me võtsime vastu äh, rändepoliitika tegevuskava kolmeteistkümnendal mail aastal kaks tuhat viisteist, kui oluline äh, on seda silmas pidades asjaolu, et me nüüd arutame üle-euroopalisi meetmeid selleks, et lahendada rändeprobleem. ma liitun sellega, mida ütles härra Moraes. praegusel hetkel on kõige olulisem leida võimalus luua seaduslikud võimalused rändeks me peame leidma vajalikke lahendusi oma probleemidele ja lisaks sellele me peame piirama ka ebaseaduslikku sisserännet, sellepärast et te kindlasti mäletate, mis juhtus sellistes riikides nagu Bulgaaria, Kreeka ja teistes nii-öelda eesliiniriikides. paljud neist või enamus neist eh, pidid kandma väga rasket koormat ma tahaksin rääkida teile sellest, mida me viimastel aastatel oleme ära teinud selleks, et saavutada toimiv dialoog Türgiga. Te teate, et Türgi panustab sellesse, mis puudutab äh, ebaseaduslikke rändevoogusid Bulgaaria ja Kreeka, aga omalt poolt teevad kõik selleks, et kindlustada Euroopa Liidu välispiire me nüüd eh, eeldame, et töö teiste seadusloomeliste toimikute kallal jätkub, näiteks eh, ettepanekud, mis puudutavad eh, seaduslikke sisserände võimalusi Euroopa Liitu. ma tahaksin toetada seda, mida härra Moraes ütles sinise kaardi teema kohta. see valdkond, kus teiste failidega annab meile võimaluse siia meelitada äh, kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, inimesi, kes toovad Euroopasse endaga kaasa lisandväärtust. ja see aitab äh, meil astuda vastu sellele populismile, mida me praegusel hetkel näeme. populism äh, saab indu juurde sellepärast, et need ebaseaduslikud sisserändevood on praegu nii suured. ma tahaksin tänada härra Avramopolust ka tema tehtud töö eest tema roll selles vallas, mis puudutab rändepoliitikat, on väga oluline. meie äh, riikide parlamendid juba teavad, et härra Avramopoulos on valmis ja soovib igati käia asjaomastes liikmesriikides, et arutada sealsete parlamentidega, mida teha ning millised poliitikad vastu võtta, selleks et äh, luua äh, seaduslikud rändevõimalused, mis tagaksid Euroopa Liidu õitsengu ja rahu. ääretult oluline on keskenduda ka tagasivõtulepingutele. see äh, aitab meil tegeleda ennetusega ning aitab äh, piirata selliseid rändevoogusid, äh, mis on soovimatud. ma pean siinkohal silmas neid rändevoogusid, äh, mida juhivad siia inimkaubitsejad, inimesed, kes teenivad selle kõigepealt suuri summasid. mida veel lisada? võib-olla räägiksin mõne äh, sõnaga ka parlamentaarsest dimensioonist. ma loodan, et äh, koostöös härra Moraesiga ning teie kõigiga saame me arutada kõiki rände aspekte ka Sofias äh, umbes kuu aja pärast. ma olen veendunud, et ühiselt äh, suudame me olla tugevamad ma tahaksin tänada härra Moraest selle eest, et ta on loonud sobiva õhustiku ja tingimused selleks. tema tehtud töö ja pingutused on alati aidanud meid kõiki kokku tuua. Te teate, et ränne ja see, mida me teeme selleks, et ebaseaduslikku rännet tõkestada, on üks olulisemaid teemasid enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi aastal kaks tuhat üheksateist. niisiis, härra esimees, ongi minu poolt kõik. ma loodan, et kõik parlamendid osalevad aktiivselt rändeteemalistel üritustel tulevikus ja et nad osalevad aktiivselt ka äh, aruteludes erinevate toimikute vallas, äh, sinise kaardi direktiivi ja nii edasi. seda sellepärast, et me peame integreerima kõik need välismaalased, kes juba on Euroopa Liitu jõudnud, suur aitäh mulle sõna andmast! suur aitäh, härra Tsetanov ning äh, Äh, jaa, äh, see arutelu äh, leiab aset enne, kui justiits- ja siseasjade nõukogu Bulgaarias kohtub, et neid teemasid arutada Bulgaaria eesistumise alguses. nüüd oleme jõudnud aga oma esimese arutelu osa juurde, mis keskendub seaduslikele võimalustele ja integreerimisele ning mul on väga suur au tervitada siin esimese osa kõnelejaid, volinik Avramopoulos, kes Äh, saab kõigepealt sõna selles esimeses osas. ma pean ütlema, et kell üheksa nelikümmend viis peab siit lahkuma selleks, et äh, liituda teiste volinikega volinike kolleegiumi kohtumisel, mis aset leiab täna lisaks sellele härra Berner, kes on äh, Bulgaaria asesiseminister, kes esindab Bulgaaria eesistumist, lisaks sellele härra Felipe Gonzalez Morales, rändajate inimõigustega tegeleva ÜRO eriraportööri äh,, eriraportöör on ka siin mm, ning nemad juhatavad siis need teemad sisse, aga enne kui ma neile külalistele sõna annan, tahaksin ise ka mõne sõnaga rääkida sellest, kuidas tänane arutelu on korraldusliku poole pealt paika pandud ja kuidas teie saate täna siin ka sõna paluda anname äh, arutelude voorus äh, äh, sõna kahele riikliku parlamendi saadikule ja ühele Euroopa Parlamendi saadikule sellise mustri alusel senikaua, kuni kõnelejate nimekiri on ammendunud. riiklike parlamentide saadikud, kes sõna soovivad, teen ma palun täita sõnasaamisvorm, mis teil on kätte jagatud ja anda need saali teenindajatele, need on need vormid, nagu ma siin teile näitan, kui te veel ei ole neid täitnud, jätnud, siis palun tehke seda ja andke meie saali teenindajate kätte. Äh, ja kõnelejate nimekiri äh, luuakse siis nende vormide põhjal ja ma loodan, et kõik, kes sõna soovivad, saavad seda ka teha. nii aga äh, sellega on organisatoorsed küsimused ammendunud äh, ja seetõttu on mul väga hea meel anda sõna nüüd volinik Avramopolosele, Avramopolusele, et äh, see oluline arutelu alguse saaks. suur aitäh, Claude, tere hommikust kõigile! austatud kolleegid, austatud ministrid, linnapea, mul on väga hea meel teiega siin oma mõtteid jagada. Äh, tegemist on ääretult olulise kohtumisega, mis siin Euroopa Parlamendis aset leiab. suur aitäh, Claude, selle kutse eest tänasele parlamentide vahelisele kohtumisele seaduslike rändevõimaluste integreerimise küsimuses. rände ja pagulaskriisi ajastul, uskuge mind, ei ole olnud lihtne rääkida seaduslik võimalikest äh, rändevõimalustest ja integreerimisest. kuid siiski ei saa me endale seda lubada, et me hind-, alahindame neid teemasid. Need ei pruugi äh, praegusel hetkel näida kiireloomuliste prioriteetidena, kuid tulevikus nad muutuvad nendeks, kui me neile juba praegu tähelepanu ei pööra, kui me kohe ei tegutse. ja seetõttu see konverents siin ja asjaolu, et teie täna siin olete kohal, te olete tulnud siia üle kogu Euroopa, ei ole mitte ainult äh, asjakohane ja õigeaegne, vaid näitab ka seda, et praegusel hetkel on meil äh, poliitiline tugi ja vastutus rääkida just seaduslikest rändevõimalustest ja integreerimisest. Äh, seaduslik kes rändevõimalustesse ja integratsiooni investeerimine ei tähenda Äh, heategevust, ei, me räägime siinkohal sotsiaalsest ühtekuuluvusest, stabiilsusest äh, ja majanduslikust mõtlemisest. me peame olema nutikamad ja proaktiivsemad äh, selleks, et edasi arendada seaduslikke rändevõimalusi ning parandada rändepoliitikaid Euroopas. kätte on jõudnud aeg liikuda kriisijuhtimiselt pikaajalisele struktuursele lähenemisele rändevoogude juhtimisel. seaduslike rändevõimaluste loomine, mis toetaksid äh, sisserändajate integreerimist meie ühiskondadesse, on sellise pikaajalise ja struktuurse lähenemise nurgakivideks. kuid samal ajal on ääretult oluline ka eristada erinevaid seaduslikke võimalusi, nagu te täna seda ka teete, sellepärast, et on võimalik, et inimesed tulevad seaduslikult äh, Euroopasse väga erinevatel põhjustel. ja sellega seonduvalt äh, tõusetub küsimus, kuidas me haldame ja reguleerime neid erinevaid seaduslikke võimalusi. hiljutine pagulaskriis on näidanud, et et äh, me ei saa lasta jätkuda olukorral, kus inimesed riskivad oma eludega äh, ja äh, võtavad ette ohtlikke maismaa- või mereteekondi, kuid tegelikult on neil vaja vaid üht asja, kaitset. tagasipöördumine peaks olema seaduslike võimaluste tagamise äh, peamiseks allikaks. alates aastast äh, kaks tuhat viisteist ja me kõik mäletame, milline olukord tol ajal oli, äh, Euroopat üllatas see kõik, mis toimus ja meil ei olnud õrna aimugi, kuidas selle olukorraga toime tulla, sama kehtib liikmesriikide kohta. ja alates sellest ajast peale on kaks edukat uut äh, Euroopa tagasisaatmisprogrammi, äh, kahtekümmend kuut vabandust, ümberasustamisprogrammi on aidanud kahtekümmend kuut tuhandet äh, pagulast leida endale uue kodu Euroopa Liidu liikmesriikides ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta septembris on komisjon tulnud välja uue sarnase programmiga, aitamaks viitekümmet tuhandet haavatavat pagulast ja äh, liikmesriigid peaksid äh, sellega tegelema kuni oktoobrini kaks tuhat üheksateist. me oleme saanud üle neljakümne tuhande äh, lubaduse siiani üheksateistkümnest liikmesriigist. komisjon annab viissada miljonit eurot liikmesriikidele järgneva kahe aasta jooksul ümberasustamiseks, kümme tuhat eh, eurot iga ümberasustatud inimese kohta Euroopa Liidu eelarvest. lisaks sellele oleme me tulnud välja ka alalise mm, ümberasustamisraamistikuga juulis kaks tuhat kuusteist selleks, et pikaajaliselt koordineerida Euroopa Liidu tegevusi selles vallas ning eh, panna paika ühtsustatud eh, menetlus ja ühised kriteeriumid selleks ja see on väga oluliseks reformi osaks, kui me räägime meie ühisest üle-euroopalisest varjupaigasüsteemist. Äh, see äh, reform või süsteem äh, tagab meile ka harmoneeritud reeglid pagulaste sotsiaalmajanduslikuks integratsiooniks. ja ilma Dublini kokkulepeta ja ilma solidaarsuseta ei ole võimalik ka pikaajaline struktureeritud jätkusuutlik rändepoliitika. ma teen tõsist tööd koostöös Bulgaaria eesistujaga ja, ja selle koja liikmetega selleks, et üldisele kokkuleppele jõuda juunikuuks. ja ma tahaksin kiita Bulgaaria valitsust selle eest, et nad äh, on ennast pühendanud sellele, et nende teemadega edasi liikuda. kuid samal ajal, kui me teame, et äh, Äh, üle kuuekümne miljoni inimese on üleilmselt äh, äh, oma kodudest pidanud lahkuma, üle kahesaja viiekümne miljoni on ka liikumises muudel põhjustel ma olen sageli öelnud, et me praegusel hetkel elame inimeste liikumise ajastul. ja seetõttu me peame paremini seda liikumist juhtima me kõik teame, et äh, tulevikus Euroopal on äh, sisserändajaid vaja, Euroopa elanikkond vananeb, aga miks me siis äh, invest-, ja, ja, ja samal ajal, kui me investeerime olemasolevasse tööjõudu, peame me mõistma ka seda, et Euroopal on vaja mm, ka väljastpoolt talente siia meelitada selleks, et majanduskasvu toetada ning suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja seda silmas pidades on komisjon kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tulnud välja ettepanekuga tugevdada Euroopa sinise kaardi süsteemi äh, vananev töötajaskond ja oskuste puudujääk Euroopas näitab, et on selge vajadus parandada Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide atraktiivsust äh, väljaspoolt tulevatele kvalifitseeritud töötajatele praegusel hetkel on eh, nii Euroopa Liidu siniste kaartide arv kui eh, ka riikide eh, oskustöötajate arv on väiksem kui sellistes riikides nagu USA, Kanada või Austraalia. tegemist on meiega konkureerivate riikidega ja meie eesmärk on tegeleda äh, puudujääkidega, me tahame muuta selle kava atraktiivsemaks ja me tahame parandada ka neid õigusi, mis selle kavaga on seotud. me ei äh, taha öelda liikmesriikidele, kui palju äh, kvalifitseeritud sisserändajad, nad peavad oma riiki võtma, me ei taha seda. me ei taha öelda ka tööandjatele või tööturgudele, kui palju võõrtöölisi neil vaja läheb. me ei saa seda teha. aga mida me tahame teha, on see, et me tahame muuta üleüldise süsteemi atraktiivsemaks, paindlikumaks ja mobiilsemaks ma hindan väga kõrgelt Euroopa Parlamendi poolset tuge ning eriti äh, mu hea vanasõbra Claude'i tuge sellel teemal. ma tõesti loodan, et kompromiss, äh, mis leitakse enne juunikuud, on äh, ambitsioonikas ja ma loodan, et äh, Bulgaaria eesistujariigina aitab meil edasi liikuda. kuid seaduslik sisseränne ei kujuta endast ainult äh, kvalifitseeritud tööjõu sisserännet ja sellepärast äh, oleme me käima lükanud äh, Euroopa Liidu seadusliku sisserände alase seadusandluse ülevaatamise. me oleme ka teiega konsulteerinud selles vallas ja see viiakse lõpule selle aasta lõpus mul on väga hea meel selle üle, et sidusrühmad on väga suurt huvi selle vastu üles näidanud praegusel hetkel analüüsime me saadud tagasisidet. seaduslik sisseränne on ka oluliseks osaks meie suhetest kolmandate riikidega, kui me räägime rändevoogude haldamisest. ja seetõttu me teeme hetkel tööd liikmesriikidega selleks, et töötada välja konkreetseid pilootprojekte äh, tööjõu äh, sisserände küsimuses ja me teeme selle välja kolmandate riikidega ja äh, sageli tuleb äh, mainida ka teemat, äh, mida alahinnatakse, integreerimine. sotsiaalne ja majanduslik integreerimine nende inimeste puhul, kellel on õigus Euroopasse jääda, on otsustava tähtsusega meie ühiskondade tulevase, tuleviku kontekstis varjupaigapoliitika saab olla edukas ainult siis, kui eh, sisserändajate integreerimine ka edukas on. kuid eh, meil on selleks vaja kogu ühiskonna heakskiitu. ja sel põhjusel oleme meie ka kaasanud erasektori ning eh, sotsiaalmajanduslikud part-, partnerid selleks, et äh, tegeleda nende algatustega, näiteks tööandjad integratsiooni hüvanguks ja muud sarnased algatused. lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, praegusel hetkel on meil tõesti kuldne võimalus midagi ära teha. me ei ole enam seal, kus me olime kaks aastat tagasi, olukord on äh, stabiilsem ja kontrolli alla saadud kuid loomulikult ei tohi me valvsust kaotada. nüüd me peame pilgud pöörama tulevikku ning olema nii arukad ja ambitsioonikad äh, selleks, et töötada välja äh, rändepoliitika, mis oleks tulevikukindel äh, seaduslikud rändevõimalused ja integreerimine on olulised osad suuremast pildist. suur aitäh veel kord, et mulle sõna andsite, selleks, et ma saaksin oma nägemuse teile edastada ja ma soovin teile väga viljakat arutelu täna. ma loodan ka teie püsivale koostööle tulevikus, aitäh! suur tänu, volinik! ma saan aru, et te peate minema praegu eh, komisjonile ja e, te ei saa kuulata meie arutelu, aga suur tänu, et te selle sisse juhatasite. nüüd, kolleegid, e, kuulame me e, Bulgaaria aseministrit. Nendele tõesti järgmised kuus kuud on äärmiselt pingelised ja ma loomulikult ei taha teile suurendada survet, kuid äh, tõepoolest äh, te peate väga tõsiselt tegelema meie väga tundliku teemaga. nii et ma palun mm, härra Stojanov, ma annan teile sõna, tahaks kuulda teie kommentaare. Äh, suur tänu, härra Moraes, härra Tsvetanov, härra volinik Avramopoulos, parlamendiliikmed, suur tänu selle kutse eest osaleda parlamentidevahelisel koosolekul, mille organiseeris libe komisjon Euroopa Parlamendis rahvusparlamentidega. mul on tõepoolest suur au esindada siin eh, eh, Bulgaariat eesistujana migratsiooniküsimused ja selle eh, efektiivne haldamine eh, need on olnud tõepoolest niisugused probleemid, mis on olnud Euroopa arutelude keskmes ja on näidanud, et eh, rändevoogusid peab haldama keskselt, et tagada et tagada mm, seaduspärane ränne, et võidelda smugeldajatega ja e, rahv- ja e, ebaseadusliku rändega. siin on vaja koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega ning e, Euroopa ning Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana teeb seda tööd edasi, arvestades nii sise- kui välisaspekte, selleks et meil oleks kõikehõlmav rändepoliitika. selles kontekstis me jätkame tööd ning järk-järgult meie fookus läheb Äh, migratsioonikriisi äh, haldamiselt pikaajalisele lähenemisele selleks, et ebaseaduslik rändevoog oleks äh, muudetud hallatavaks rändeks Euroopa Liidu. Euroopa Liit peab väga ühemõtteliselt ütlema välismaailmale, et nad tõepoolest ei luba Eh, kolmandate maade ebaseaduslikult tulijaid oma territooriumile ja samal ajal töötab välja eh, seaduspäraseid kanaleid, nii nagu see on ette nähtudki Euroopa Liidu migratsioonipoliitikas. Eh, Bulgaaria eesistumise ajal me jätkame ühiseid jõupingutusi, leidmaks pikaajalist kõikehõlmavat lahendust, mis oleks kasulik kõikidele, keda see puudutab meil on vaja leida ühtne vastus nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad. E, see tähendab, et me peame mõtlema vananevale elanikkonnale, e, tööjõupuudusele ning sellele, kuidas hallata seaduslikku rännet. me peame ühendama äh, Euroopa mm, Liidu püüdlused ja e, liikmesriikide püüdlused, et võidelda struktuursete probleemidega meie tööturgudel. me peame jõudma kokkuleppele kaasotsustajatega teatud vastukäivates e, küsimustes, näiteks see, mis on seotud sinise kaardi direktiiviga ning me tõepoolest e, püüame ja teeme kõik, mis võimalik, et leida äh, ühine vaade sellele, kuidas eh, me saame Euroopa Liitu lubada eh, kõrgkvalifitseeritud inimesi kolmandates riikides, et tõsta Euroopa Liidu konkurentsivõimet eh, me mõtleme sellele, kuidas kolmanda riikide kodanike mobiilsust suurendada, aidata nendel jääda Euroopa Liitu me e, kasutame mitmesuguseid e, e, juriidilisi võimalusi, nagu näiteks tudengiviisad ja nii edasi, sellepärast et meil on vaja oskusi ja need oskused erinevad liikmesriigiti. me jätkame ref-, ühtse Euroopa asüülisüsteemi äh, reformi vastavalt nendele põhimõtetele, mis on pandud paika ühenduse ümberasustamisprogrammis. me arvame, et Euroopa Liit peab jääma avatuks nendele, kes vajavad kaitset ja me peame mõtlema nende väärikusele, nende õigustele e, e, peale selle ühtse regulatiivse raamistiku me peame E, tegelema ka humanitaarküsimustega, e, aga mm, kui on inimesed, kes vajavad kaitset, siis e, liikmesriigid peavad neid võtma vastu vabatahtlikult. samal ajal me peame tagama ka Euroopa Liidu turvalisuse. tuleb kasutada kõiki meetmeid, et võidelda mm, Euroopa Liidus välja töötatud õiguste ja garantiide väärkasutamise vastu. nii et dokumendid, mis on vastu võetud eh, alates kahe tuhande seitsmendast aastast selleks, et eh, võidelda ebaseadusliku eh, rändega neid tuleb edasi arendada, tuleb vaadata, kuidas on võimalik eh, ajutiselt peatada näiteks eh, viisavaba rändamine, kui tegemist on eh, kõrgenenud turvalisuse küsimustega. me oleme Eh, nende küsimustega edasi liikunud, me oleme lähedal probleemide lahendamisel, aga meil on vaja eh, tagada õige tasakaal eh, viisavaba riiki liikumise ja viisarežiimi lihtsustamise vahel, kuid me peame vaatama ka nendele väljakutsetele, mis meil ees seisab ning me peame rohkem harmoneerima viisapoliitikat, nii nagu tegi ettepaneku eh, komisjon ning me oleme valmis eh, vaatama ette pandud eh, muudatusi viisakoodeksisse. Nende õigusaktide toel me loodame parandada rände haldamist, suurendada Eh, suurendada turvalisust ja kontrolli Euroopa Liidu välispiiridel. oma mm, eesistumisperioodi jooksul me töötame koos eh, rahvusvaheliste partneritega eh, viisa ja migratsiooni küsimustes. me teame, kuivõrd tähtis on meie roll migratsiooni haldamises selleks, et oleks võimalik tagada ka ring ränne ning me eh, püüame arendada eh, sisserändajate päritolu maal eh, inimeste oskusi, et nad suudaksid panustada Euroopa tööturule. meil on vaja ka suurendada investeeringuid nii päritolumaadesse kui transiitmaadesse. me arvame ka, et tähelepanu tuleb pöörata põhjustele, miks inimesed välja rändavad ning see peaks eh, eh, toimuma jätkusuutliku arengu eh, programmi raames aastani kaks tuhat kolmkümmend. eesistujana meie töötame tihedama koostöö nimel. me tahaksime avatud ja pragmaatilist dialoogi kolmandate Eh, maadega, kust migrandid tulevad, transiitmaadega. Eh, me kasutame instrumente, mis on võimalikud Valeta eh, tegevuskava alusel ja me tahame töötada välja part-, partnerlust teatud kolmandate maadega. me arvame, et parem koostöö kolmandate maadega partnerluslepingute alusel peaks toetama meie eh, võimekust paremini hallata rännet ning eh, see lähenemine peaks eh, aitama kaasa Euroopa majandusarengule ning aitama kaasa, kaasa ka nende regioonide arengule, kus valitseb eriti suur vaesus. see peaks aitama tegeleda mm, rände mm, põhi ähm, põhjustega. me peame mm, e, suurendama e, päritolumaade mm, koostööd Euroopa Liiduga. see e, võimaldab vähendada rändesurvet ja võimaldab ka sisserändajatel tagasi pöörduda. see on strateegilise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. me peame tegelema just nende regioonidega kõigepealt, kust on pärit ebaseaduslikud sisserändajad, aga seaduspärane sisseränne peab võimaldama eh, kergendada sissepääsu Euroopa Liitu ning aitab kaasa eh, paremale koostööle eh, kolmandate riikidega. see parandab tööturu olukorda Euroopa Liidus ning suurendab ning vähendab rändesurvet. Euro-, Bulgaaria toetab igati, et leida uut seaduslikku teed eh, Euroopa Liidu, et vähendada ebaseaduslikku sisserännet üle meie piiride. me arvame, et tuleviku arengud rändepoliitika osas võimaldavad just nimelt seaduslikku sissepääsu Euroopa Liidu ning vähendab ebaseaduslikku sisserännet see annab meile võimaluse paremini hallata rändevooge ja me andame endast paale selle, kes on siis ÜRO eriraportöör ja tegeleb rändajate in-. During my term on the mandate oma ametiaja jooksul, mis algas eelmises augustis, Äh, tema tööd sellega, et äh, suurendada sisserändajate inimõigusi. migratsiooni ei pea nimetama probleemiks ja sisserändajaid endid ei saa pidada probleemiks. probleemiks on midagi muud, äh, need probleemid tekitavad riikidepoolsed ebakohased poliitikad ja praktikad küsimus ongi selles, kuidas riigid tegelevad sisserändega. sisseränne on alati eksisteerinud ja jääb alati alles, see on inimkäitumine ja inimese jaoks omane käitumine, et me otsime parimaid võimalusi oma perele ja endale. Äh, mitmed faktorid mõjutavad sisserändajate otsust, kas, millal, miks ja kuhu migreeruda peamised tõukefaktorid on vaesus, vägivald, diskrimineerimine ja halvad valitsemistavad, tõmbefaktorid, äh, avalikud või mitteavalikud äh, tööjõuvajadused ja perekondade taasühendamine. sisserändajad lähevad äh, eelkõige sinna, kus on töökohti, kus nad saavad alga, alustada integreerumist ja luua tulevikku oma lastele avalik arutelu aga sildistab sisserändajaid sageli töökohtade varastajad ja luua tulevikku oma lastele. Äh, avalik arutelu aga sildistab sisserändajaid sageli töökohtade varastajas, äh, sageli põllumajanduses, ehituses, hotellides, restoranides, hooldekodudes, kalanduses, kaevanduses ja nii edasi. sisserännanuid sageli ekspluateeritakse töö nii-öelda jalg maha riigis, kus nad äh, võivad eeldada paremat tulevikku. sisserännanud teevad sageli Põhjamaa, Põhjariikides ohtlikke musti töid. demograafilised muutused ja Euroopa riikide rahvastiku vananemine peaks äh, tähendama ka vääri, on täiesti kohatu. sisserännanutel, sisserännunud väärivad juurdepääsetavat seaduslikku ohutut äh, kanalit äh, ja korralikult reguleeritud töötingimusi, mis annaks neile võimaluse inimõigusi järgides põrandaaluse tööturu tekkeks ja inimkaubitsemiseks Inim. riigid ei arvesta tegelikult sellega, äh, miks otsitakse sisserändajatest tööjõudu. see nimetatud äh, migratsioonikriis on poliitilise tahte kriis. Äh, rände pikad äh, administratiivsed menetlused lihtsalt suurendavad inimeste traumasid ja vähendavad võimalust edukaks integratsiooniks, samuti raiskavad ressursse Äh, nii mina kui, kui mu eelkäija oleme analüüsinud Euroopa Liidu rändepoliitikat ja korduvalt äh, tõstatanud äh, muret näiteks Euroopa-Türgi avalduse eh, või Liibüaga sõlmitud kokkulepete üle kaitsmine või kolmandatele riikidele üleandmine ja sisserändajate eemalehoidmine, see tekitab ainult eh, sellise kannatuste tsooni välispiirile. aga ei kasutata ära neid võimalikke positiivseid mõjusid sisserändest ähm, kui kergesti ümber lükata ka selle narratiivi, et äh, sisserändajad äh, on koormaks sotsiaalsüsteemile ja võtavad töökohti ära. Äh, sisseränne toetab jõuk, keelekasutus nende teemade osas ning sisserändajate hõlmamine on kõige olulisemad selleks, et tagada integratsioon ja rändepoliitikat, mis hõlbutaksid, hõlbustaksid sisserännanute liikuvust ja tagaks riikidele vajalikud piirikontrollimehhanismid selleks, et see ajutise kaitse, külastamisõiguse, perede ühendamise, äh, tööload, äh, õppimisload ja nii edasi äh, tegelikult ei soovi sisserändajad liikuda dokumentideta või kasutada inimkapitsate teenuseid, nad eh, eelistaksid pigem maksta mõistlikku tasu viisakeskuses, kui eh, olla eh, inimkaubitsejate väljapressimise ohvriks. Nad lähtuksid liik-, riikide poolt seatud tingimustest, selleks, et saada siis seaduslikult riiki, nad teeksid seda mõistliku aja jooksul äh,, Äh, esitaksid ametlikud dokumendid äh, ja ei äh, viiks oma peresid ohtlikele merereisidele. Nad teeksid tööd ametlikult, tööd, ilmselt tsüklit toetama. daamid ja härrad, mobiilsuse juhtimise eesmärgiks on tagada, et enamus sisserännajaid tuleks siia seaduslike kanalite kaudu, vähendades musta tööturgu ja kaubitsemisturgu. inim-, riigid peavad mõistma, millised on tõuke ja tõmbe, tagama vajalikud rändekanalid selliste töökohtade täitmiseks kui äh, seaduslikud kanalid ei toimi, siis äh, pakuvad sisserändajatele võimalusi äh, kaubitsejate ringkonnad ja riikide oskustaseme ka migrantide jaoks, vähendaks dokumentidega migrantide hulka ja vähendaks ka inimkaubitsejate mõjuvõimu. inimesed peaksid saama äh, leida tööd äh, ametlikul töötu-, tööturul ja me peaksime ka kaotama aju, humanitaarviisade kaudu saavad riigid ümber asustada pagulasi. Äh, see selle jaoks on oluline tagada isikute ümberjagamise programmi ja ülemaailmne hästi juhitud äh, jaotusmehhanism äh, loob äh, pikaajalise usalduse ja tagab, et inimesed ei kuluta väga suuri rahasummasid ega riski oma elude, oma laste eludega inimkaubitsejate kätes. see vähendaks inimkaubitsejate prestiiži, nende turgu ja samuti ka vähendaks kulusid pagulastega tegelevate riikide administratsiooni jaoks. nagu ma selgitasin, must tööjõuturg on äh, tugev tõmbefaktor, äh, toob kaasa ka tööandjate poolse ekspluateerimise on väga raske vähendada sellist musta tööjõuturgu äh,, arvestades, milline positiivne mõju sellel on tööjõukulule teatud majandussektorites, näiteks ehituses, põllumajanduses äh,, hooldekodudes äh,, kalanduses ja kaevandustes. Äh, kui tarbijad on sellega nõus, kui poliitikud on ükskõiksed ja rändajad ise ei kaeba, äh, sest nad kardavad, et need peetakse kinni ja deporteeritakse, siis seda probleemi ei ole võimalik lahendada, samas aga tuleks tagada siiski liikuvus, äh, mis ei moonutaks tööturgu, mis äh, hõlmaks muuhulgas tööjõuinspektsioonide karmistamise ja sanktsioonid ekspluateerivate tööandjate vastu ning siis sisserändajatele võimaluste andmine. seadusliku staatuse proaktiivne võimaldamine äh, aitab tegelikult neid sisserännajaid, kes on valmis integreeruma oma sihtriiki, aitäh! suur tänu teile! Läheks edasi järgmise kõneleja juurde, meie tänahommikune viimane külalisesineja Äh, aga ma tahaksin öelda veel, et keegi jättis ühe väga väärtusliku sõrmuse äh, WC-sse, nii et, et palun äh, andke teada, te saate selle kätte. ma ei tee nalja, see sõrmus on siin meie juures. rohkem sellest ei räägi. asi oli üsna sürrealistlik, aga noh. on üsna sürrealistlik, aga las siis olla Eh, ma eh, mõistan, et mõnedel parlamendisaadikutel on väga palju kogemusi eh, integratsiooni küsimustes oma liikmesriikides ja järgmine kõneleja ei räägi just konkreetselt sellest, aga tal on olnud väga suured kogemused mm, inimeste vastuvõtmisega. Fatma Shahin, eh, tema on Gaziantepi eh, linnapea Türgis ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nimetati terve see provints eh, Nobi, Nobeli rahupreemia saajateks, sellepärast et nad võtsid vastu väga palju pagulasi Süüriast väga lühikese aja jooksul ja tegelikult eh, nad võtsid vastu viiskümmend tuhat inimest, see on eh, kaks korda nii palju, kui Euroopa Liit on kahe viimase aasta jooksul suutnud inimesi ümber asustada, nii et, et tuhat inimest, see on eh, kaks korda nii palju, kui Euroopa Liit on kahe viimase aasta jooksul suutnud inimesi ümber asustada, nii et, et tema teab tõepoolest väga hästi, kuidas on võimalik sisserändajaid integreerida ning eh, nüüd me palume, et ta õpetaks meid, kuidas eh, see käib. palun, mm, proua Šahin. Eh, lugupeetud volinik, lugupeetud komisjoni liikmed, parlamendi liikmed rahvusriikidest Eh, tõepoolest, nagu siin praegu öeldigi, tegemist on väga olulise päevaga, tegemist on väga eh, olulise teemaga ja me kasutame siis eh, minu linna mm, kogemus selleks, et näidata, kuidas me võime hallata rännet ning ma teen teile väikese ülekande sellest. suur tänu, et te mulle andsite võimaluse ja ma tutvustaksin teile siis oma linna. Äh, äh, minu linn on äh, Euroopa minu linn on ÜRO loomingulinnade võrgustikus. meie tugevaks küljeks on just gastronoomia. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast peale oleme me töötanud selle kallal, et õudused eh, ei eh, korduks enam ning me oleme püüdnud mm, aidata lahendada seda humanitaarkraasi, eh, humanitaarkriisi, mis algas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Türgi avas oma uksed inimestele ning me oleme tõepoolest püüdnud aidata oma naabreid ja sõpru. nii nagu teie komisjoni esimees ütles see koorem, nagu te näete nendes täpikestes, eh, siis eh, see eh, sisserändajate arv, mida me oleme vastu võtnud, on tunduvalt suurem, on kordades suurem kui see, mida on teinud Euroopa see on olnud meie jaoks raske koorem, aga ma seletan teile, milliseid poliitikaid me oleme kasutanud, et seda koormat kergendada. Eh, meie mm, eh, siin te näete, kuidas, eh, kui palju on tulnud sisserändajaid erinevatesse Türgi piirkondadesse. me sõlmisime Euroopa Liiduga lepingu, aga Euroopa Liit kahjuks ei täida oma kohustusi. me tahaksime et Euroopa Liit avaks meile need rahavõimalused, mida nad on lubanud selleks, et kriisi hallata eh, jätkusuutlikul moel. Eh, et me saaksime selle kriisiga toime tulla, on mm, vaja, et eh, kõik täidaksid oma kohustusi, kaasa arvatud finantskohustusi. alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast E, enne seda, kui ma sain linnapeaks, töötasin ma e, sotsiaalküsimuste ka ma olin minister ning kasutades just nimelt seda kogumest kui kogemust, kui me seisime silmaga, silmitsi e, rändekriisiga, siis me vaatasime, kuidas sellega toime tulla Eh, me eh, saime aru, et, ehm, et meil ei ole piisavalt koole. me pidime lihtsalt tegema seda, eh, avasime rohkem koole kui terve, kui terve põlvkonna jooksul on e, juhtunud, nii et, et meie e, piirkonnas avati koole väga palju viimase kuue-seitsme aasta jooksul. me avasime ka e, keskuse, mis tegeleb uurimistööga, nimelt millised vajadused on sisserändajatel. selle keskuse eesmärk on see, et eh, tagada sisserändajate integratsioon meie linna piirkonnas. me kutsusime ka Süüria naisi ja lapsi avalikele kursustele, mida meie piirkonnas organiseerite. kui me oleksime need inimesed eh, jätnud eh, üksinda, siis nad oleksid eh, olnud vägivalla ohvrid, nendest oleks võinud saada terrorismi selline kasvulava, aga kui me selle lähenemise muutsime, siis meie jaoks oli väga oluline, et me saaksime luua eh, aluse tulevaseks eh, tööjõuks, et me annaksime nendele inimestele võimu eh, humanitaarsest seisukohast lähtudest, et me tugevdaksime naiste õigusi, inimeste õigusi, kellel on puuded lapsed on lapsed igal pool, see ei ole oluline, kus nad on sündinud. kui üks laps on sündinud kas Aasias või Lähis-Idas, siis nende, nad on kõik ühesugused, nendel on samasugused vajadused nagu Euroopas sündinud lastel. sellepärast me avasime koole, me avasime nendele lastele lasteaedu, sest me teadsime, et nendel on selle järgi vajadus kujutage ette, et pool eh, Brüsseli elanikkonda näiteks eh, muudetakse eh, pagulasteks, nendel on vaja rohkem transporti, nendel on vaja rohkem juurdepääsu tervishoiule, haridusele ja nii edasi. ja loomulikult oli vaja väga palju elamispinda, meil olid tohutud probleemid nii hariduses kui infrastruktuuris. kui mina sain Eh, kui mina sain linnapeaks, siis oli eh, üle saja tuhande lapse, kes olid, eh, kes olid alla seitsmeteist aasta ja nendest ainult kolm tuhat mm, käisid koolis, aga neli aastat pingutasime kõvasti ja Eh, nüüd kolmest tuhandest oleme me jõudnud kuuekümne seitsme tuhandeni. Eh, need on lapsed, kes käivad nüüd koolis, need on Süüria lapsed, kui nad oleksid, kui nad oleksid ehm, Süürias eh, oma kodumaal, siis nad oleksid käinud kaheksakümne protsendi mm, ulatuses koolist ja me tahame, et need lapsed integreeruksid lõpuks Türgi olukorda töökohtade loomine on eh, suur probleem. me oleme loonud niisuguse süsteemi, mis eh, aitab hõlmata Süüria eh, pagulasi Türgi mm, tööturule. üks probleem, millega me silmitsi seisime, oli vesi linnapeo jaoks oli see prioriteet number üks. praegu on meil siis mm, veesüsteemi loomine, meil on vaja sada kakskümmend eh, kilomeetrit eh, luua eh, veesüsteemi, me peame panema paika sada kakskümmend kilomeetrit torusid. selleks, et selle projektiga hakkama saada, pidime me tegelikult linnaringi ehitama ja selleks, et meie et meie äh, saaksime äh, pakkuda elamisvõimalusi äh, uutele sissetulijatele, oli meil vaja linn ringi ehitada. me nägime, et kui te inimestele annate turvalisuse, siis nad lähevad tagasi oma kodumaale. me lõime oma linnas niisugused eh, tsoonid, kus inimesed tundsid end väga turvalisest. see aitas meil äh, äh, hakkama saada ka äh, rändekriisiga Euroopas e. Euroopa, Ameerika ei tohi näha sisserändajate aitamist mitte äh, Eh, suure koormana, vaid lihtsalt sellena, et eh, eh, niimoodi on võimalik luua ka turvalisi tsoone Süürias, kuhu inimesed saavad tagasi pöörduda ning täpselt meie linnas Gaziantepis on asi samamoodi E, ma loodan, et Euroopa Liit ja Türgi mm, nende märtsi lepinguga mm, aitavad e, e, kaitsta Euroopa Liidu piire, kuid Euroopa peab täitma oma kohustused. kui me tahame, et me räägime et me räägime ebareaalsest, kui me räägime ebaseaduslikust rändest, siis me peame panema kinni eh, need ebaseadusliku eh, rände teed, aga siiski te eh, ei saa endale lubada seda, ta ei saa endale lubada seda, et teie võtate Euroopa Liit mitu kõige nooremat, kõige andekamad. Teie ei saa jätta maha eh, vanu ja haigeid lapsi, sest kui toimub selline diskrimineerimine, siis eh, on see ainult terrorismi kasvulava. kui me tahame rändekriisi lahendada, siis meil peavad olema eh, üldised jätkusuutlikud lahendused ma tahaksin, ma tahtsin teile rääkida meie mudelist, Gaziantepi mudelist. ma tahtsin juhtida teie tähelepanu eh, noorte õigustele, lastel, vanade inimeste, naiste õigusele ning Gaziantep on tõepoolest üks hea koht, kust leida eeskuju. aitäh! suur tänu, eh, Fatima Shahini. nüüd me tõepoolest käib palun, proua Šahin. Eh, lugupeetud eh, volinik, eh, lugupeetud komisjoni liikmed, parlamendi liikmed rahvusriikidest Eh, tõepoolest, nagu siin praegu öeldigi, tegemist on väga olulise päevaga, tegemist on väga eh, olulise teemaga ja me kasutame siis eh, minu linna mm, kogemus selleks, et näidata, kuidas me võime hallata rännet ning ma teen teile väikese ülekande sellest. suur tänu, et te mulle andsite võimaluse ja ma tutvustaksin teile siis oma linna. Äh, äh, minu linn on äh, Euroopa minu linn on ÜRO loomingulinnade võrgustikus. meie tugevaks küljeks on just gastronoomia. kahe tuhande üheteistkümnendast aastast peale oleme me töötanud selle kallal, et õudused eh, ei eh, korduks enam ning me oleme püüdnud mm, aidata lahendada seda humanitaarkraasi, eh, humanitaarkriisi, mis algas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Türgi avas oma uksed inimestele ning me oleme tõepoolest püüdnud aidata oma naabreid ja sõpru. nii nagu teie komisjoni esimees ütles see koorem, nagu te näete nendes täpikestes, eh, siis see eh, sisserändajate arv, mida me oleme vastu võtnud, eh, on tunduvalt suurem, on kordades suurem kui see, mida on teinud Euroopa see on olnud meie jaoks raske koorem, aga ma seletan teile, milliseid poliitikaid me oleme kasutanud, et seda koormat kergendada. Eh, meie mm, eh, siin te näete, kuidas, eh, kui palju on tulnud sisserändajaid erinevatesse Türgi piirkondadesse. me sõlmisime Euroopa Liiduga lepingu, aga Euroopa Liit kahjuks ei täida oma kohustusi. me tahaksime et Euroopa Liit avaks meile need rahavõimalused, mida nad on lubanud selleks, et kriisi hallata e, jätkusuutlikul moel. E, et me saaksime selle kriisiga toime tulla, on vaja, et kõik täidaksid oma kohustusi, kaasa arvatud finantskohustusi. alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast enne seda, kui ma sain linnapeaks, töötasin ma e, sotsiaalküsimuste ka ma olin minister ning kasutades just nimelt seda kogumest kui kogemust, kui me seisime silmaga, silmitsi e, rändekriisiga, siis e, me vaatasime, kuidas sellega toime tulla Eh, me eh, saime aru, et, ehm, et meil ei ole piisavalt koole. me pidime lihtsalt tegema seda, eh, avasime rohkem koole kui terve, kui terve põlvkonna jooksul on eh, juhtunud, nii et, et meie eh, piirkonnas mm, avati koole väga palju viimase kuue-seitsme aasta jooksul. me avasime ka eh, keskuse, mis tegeleb uurimistööga, nimelt millised vajadused on sisserändajatel. selle keskuse mm, eesmärk on see, et eh, tagada sisserändajate integratsioon meie linna piirkonnas. me kutsusime ka eh, Süüria naisi ja lapsi avalikele kursustele, mida meie piirkonnas organiseerite. kui me oleksime need inimesed eh, jätnud eh, üksinda, siis nad oleksid eh, olnud vägivalla ohvrid, nendest oleks võinud saada terrorismi selline kasvulava, aga kui me selle lähenemise muutsime, siis meie jaoks oli väga oluline, et me saaksime luua eh, aluse tulevaseks eh, tööjõuks, et me annaksime nendele inimestele võimu eh, humanitaarsest seisukohast lähtudest, et me tugevdaksime naiste õigusi, inimeste õigusi, kellel on puuded lapsed on lapsed igal pool, see ei ole oluline, kus nad on sündinud. kui üks laps on sündinud kas Aasias või Lähis-Idas, siis nende, nad on kõik ühesugused, nendel on samasugused vajadused nagu Euroopas sündinud lastel. Eh, sellepärast me avasime koole, me avasime nendele lastele lasteaedu, sest me teadsime, et nendel on selle järgi vajadus kujutage ette, et pool eh, Brüsseli elanikkonda näiteks eh, muudetakse eh, pagulasteks, nendel on vaja rohkem transporti, nendel on vaja rohkem juurdepääsu tervishoiule, haridusele ja nii edasi. ja loomulikult oli vaja väga palju elamispinda, meil olid tohutud probleemid nii hariduses kui infrastruktuuris. kui mina sain eh, kui mina sain linnapeaks, siis oli eh, üle saja tuhande lapse, kes olid, eh, kes olid alla seitsmeteist aasta ja nendest ainult kolm tuhat mm, käisid koolis, aga neli aastat pingutasime kõvasti ja Eh, nüüd kolmest tuhandest oleme me jõudnud kuuekümne seitsme tuhandeni. Eh, need on lapsed, kes käivad nüüd koolis, need on Süüria lapsed, kui nad oleksid, kui nad oleksid ehm, Süürias eh, oma kodumaal, siis nad oleksid käinud kaheksakümne protsendi mm, ulatuses koolist ja me tahame, et need lapsed integreeruksid lõpuks Türgi olukorda töökohtade loomine on eh, suur probleem. me oleme loonud niisuguse süsteemi, mis eh, aitab hõlmata Süüria eh, pagulasi Türgi mm, tööturule. üks probleem, millega me silmitsi seisime, oli vesi. linnapeo jaoks oli see prioriteet number üks, praegu on meil siis mm, veesüsteemi loomine, meil on vaja sada kakskümmend eh, kilomeetrit eh, luua eh, veesüsteemi, me peame panema paika sada kakskümmend kilomeetrit torusid. selleks, et selle projektiga hakkama saada, pidime me tegelikult linnaringi ehitama ja selleks, et meie et meie äh, saaksime äh, pakkuda elamisvõimalusi äh, uutele sissetulijatele, oli meil vaja linn ringi ehitada. me nägime, et kui te inimestele annate turvalisuse, siis nad lähevad tagasi oma kodumaale. me lõime oma linnas niisugused eh, tsoonid, kus inimesed tundsid end väga turvalisest. see aitas meil äh, äh, hakkama saada ka äh, rändekriisiga Euroopas e. Euroopa, Ameerika ei tohi näha sisserändajate aitamist mitte äh, Eh, suure koormana, vaid lihtsalt sellena, et eh, niimoodi on võimalik luua ka eh, turvalisi tsoone Süürias, kuhu inimesed saavad tagasi pöörduda ning täpselt meie linnas Gaziantepis on asi samamoodi Eh, ma loodan, et Euroopa Liit ja Türgi mm, nende märtsi lepinguga mm, aitavad eh, kaitsta Euroopa Liidu piire, kuid Euroopa peab täitma oma kohustused. kui me tahame, et me räägime et me räägime ebareaalsest, kui me räägime ebaseaduslikust rändest, siis me peame panema kinni eh, need ebaseadusliku eh, rände teed, aga siiski eh, te ei saa endale lubada seda, ta ei saa endale lubada seda, et teie võtate Euroopa Liitu Liitu kõige nooremad, kõige andekamad. Teie ei saa jätta maha eh, vanu ja haigeid lapsi, sest kui toimub selline diskrimineerimine, siis eh, on see ainult terrorismi kasvulava. kui me tahame rändekriisi lahendada, siis meil peavad olema eh, üldised jätkusuutlikud lahendused ma tahaksin, ma tahtsin teile rääkida meie mudelist, Gaziantepi mudelist. ma tahtsin juhtida teie tähelepanu eh, noorte õigustele, lastel, vanade inimeste, naiste õigusele ning Gaziantep on tõepoolest üks hea koht, kust leida eeskuju. aitäh! suur tänu, eh, Fatima Shahini nüüd me tõepoolest kuulsime väga huvitavast kogemusest, kuid nüüd me tahaksime küsida ka ehm, liikmesriikide parlamentääride käest, milline on kogemus eh, nende maal. suur tänu teile teie eh, ettepanekute eest ja nüüd kolleegid, eh, pöördun ma teie poole, parlamentäärid sellises järjekorras, nii nagu nad esitasid oma mm, blanketid ja kõigepealt Ungari esindaja. And, and everyone, if you could just speak for a maximum of ja palun pidage kinni kaheminutilisest. teatud komisjoni liikmed Ungari valitsuse nimel tahaksin ma öelda järgnevat. me oleme alati öelnud, et üks ütlete seda, et Ungari Äh, on valinud teised vastused nendele väljakutsetele. meil on äh, oma nägemus pagulastest ja sisserändajatest. Äh, pagulaste suhtes meil on kohustused, sisserändaja vahetegemine on väga oluline. kui me räägime Gaziantepist, siis mina olen seal ise käinud ja ma tõesti kiidaksin teid selle suurepärase töö eest, mida te seal teete. vajalikku solidaarsust ja koormuse jagamist Äh, liikmesriikide vahel ja Ungari oli sellise solidaarsuse vastase võitluse, on rikkumas oma kohustusi äh, ka seoses nende niinimetatud tagasivõtmislepingutega, mis on seotud sellepärast, et sellist asja nagu Liibüa rannikuvalve ei ole olemas, seal on põhimõtteliselt äh, partisanid, kes tegutsevad ja tegelikult, äh, kui meil ei ole ohutuid ja turvalisi ja seaduslikke sisserände täit, siis me tegelikult loome turgu inimkaubitsejatele, nii et sellepärast me peame, ei takistaks ega venitaks ja ma tegelikult äh, küsiksin ka rahvusparlamentidelt, äh, need riigid, kus on olemas need nii-öelda investoriprogrammid või kuldviisad, kas teil ei ole häbi, et äh, ja eiratakse ka meie enda huve, eh, kui me vaatame rahvastiku vähenemist Euroopas ja samal ajal pakutakse nii-öelda kuldseid viisasid rikastele sisserändajatele, eh, kellest eh, paljud lihtsalt tahavad tulla Schengeni alale selleks, et lastele sisserändajatele, kellest paljud lihtsalt tahavad tulla Schengeni äh, Äh, alale selleks, et suur tänu, äh, Jose Alberto Marten Toledano, äh, Hispaania parlamendi välisasjade komisjon, palun. tere päevast, suur tänu. minu arvamus läheb härra Gonzales samas, et peavad lahkuma oma koduriigist, ükskõik kas siis halva majandusliku olukorra või vägivalla või äh, lausa eluohtliku olukorra pärast. loomulikult on see probleem, äh, kui nad siis liiguvad, on probleem nendele vaestele riikidele, kus nad läbi liiguvad ja nad on probleem ka siis, kui nad äh, äh, saabuvad, sellepärast et need sihtühiskonnad ei ole sageli oma õigussüsteemi poolest, oma sotsiaalsüsteemi poolest inimeste Äh, mõttelaadi poolest valm-, meil oleks hea meel, kui Euroopa Liidus oleks olemas õigusaktid, mis tagaksid suurema solidaarsuse liikmesriikide vahel ja nende liikmesriikide suhtes, kelle ees need probleemid seisavad, äh, ja see solidaarsus peaks toimima sisserändajate ja pagulaste huvides on äärmiselt oluline riikidesse, me peame tegelikult ka investeerima nendesse transiitriikidesse, me peame investeerima parematesse süsteemidesse, kuidas inimesi meie ühiskonda integreerida. mina loodan, et see töö saab olema positiivse lõpptulemusega, äh, et meil tekib äh, parem tänu, meie praegused probleemid on tekkinud Äh, sellest ebaseadusliku rändevoost, äh, mis algas aastal kaks tuhat viisteist, see on olnud väga laialatuslik ja on näidanud, et liikmesriigid ei ole selle fenomeniga kohanemiseks valmis. ma ei hakka rääkima siin äh, Saksamaa kantsleri sammudest või Euroopa Komisjoni presidendi sammudest, kes ei ole alati toiminud kõige mõistlikumalt, aga ma usun, et et äh, kahe aastaga oleme Euroopa Liidus jõudnud kokkuleppele, et me peame lõpetama sisseränd-, ebaseadusliku sisserände Euroopasse ja peame tagama seadusliku sisserände. Ähm, kodakondsuse osas rõhutaksin, on liikmesriikidel äh, autonoomia, Euroopa Liidul ei ole kodanikke, liikmesriikidel on kodanikel, kodanikud ja äh, Äh, liikmesriigid on need, äh, kes annavad kodakondsuse, need, kes hoolitsevad oma sisserännanute eest. Euroopa Liit ei tohiks sellesse probleemi liigselt sekkuda ja peaks austama liikmesriikide õigust selles valdkonnas ise otsuseid teha. liikmesriigid on ka ise võimelised ütlema, kui palju sisserändajaid nad on võimelised vastu võtma ja integreerima. kõik need äh, sotsiaalinsenerid, kes meil on siin äh, Euroopa Komisjonis, parlamendis või ÜRO-s, palun ärge äh, Äh, sundige Euroopa liikmesriikidele ja kodanikele peale selliseid visioone, mis ei ole liikmesriikide kodanikele vastuvõetavad, me peame ka oma kodanike häält kuulama, sellepärast et meie esindame neid Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikate kujundamises. Äh, Barbara Spinelli Itaaliast, äh, Euroopa Parlamendi liige, mis tuleks täita vastavate poliitikate elluviimise teel. ma tahaksin tänada ka Kasjantepi linnapead. ja sellel taustal ma tahaksin küsida Kasjantepi linnapealt ühe Kasjantepis kasutavad äh, rõivatöötajad, tootjad väga suures ulatuses tööjõudu, kuidas sellega lood on? you very much um.... suur tänu. Τρία χρόνια μετά το 2015. Ωραία. Τρία χρόνια μετά το 2015 μπορούμε να... Suur tänu. Äh, täna aastal 2018, kolm aastat pärast aastat 2015 äh, peame ikkagi veel läbi rääkima nende põhimõtteliste vastuolude üle Euroopa Liidus, see vastuolu, mis on meie elanikkonna äh, vananemise ja majanduse vajaduste vahel, ehk siis meil on vaja täiendavat tööjõudu, meil on vaja integreerida sisserännanuid ja sellest äh, tulenevalt on vaja tagada äh, neile turvalisus, samas kui meil on ka liikmesriik, riike, äh, kust paljud inimesed emigreeruvad teistesse liikmesriikidesse, aga kes ise ei ole valmis sisserändajaid vastu võtma. ma olen nõus härra Moressi sõnastusega, et tegemist on äh, reaalse probleemiga ja mina olen Lesbose saare äh, värske elanik, ma teen palju tööd pagulastega äh,, ja nende vastuvõtmine ja kaitse, äh, need, kes äh, Lesbose saarele on saabunud juba mõnda aega, äh, on tegelikult meie töö me teeme seda heas usus juba pikemat aega ja meid tegelikult üllatab mõningate teiste seisukoht. tulge Lesbosele, vaadake, kuidas me integreerime lapsi koolidesse, kuidas tagame juurdepääsu tervishoiule ja kohalik elanikkond toetab kõiki neid jõupingutusi. ma tahaksin tuua teile äh, konkreetse näite, meil on üks tüdruk, kes praegu on äh, kuueaastane ja toona oli ta aastal kaks tuhat viisteist oli ta kolmeaastane ja ta küsis minu käest, äh, miks need inimesed tulevad mere pealt. Äh, ta ja mõistet tahetakse laiendada, aga meie oleme selle vastu, et seda õdedele-vendadele ka laiendatakse, see oleks äh, kontraprodukt, välispiirid äh, kindlamaks ja tõhusamaks muutuksid. me tervitame ka seda, et on plaan äh, transiitsoonide loomideks ka Euroopa Liidu Äh, kontekstis inimestele anda äh, varjupaiga taotlejate küsimusi segi ajada. kui me räägime juurdepääsust tööturule, siis meil on pikaajaline kogemus selles vallas, meil on umbes nelisada viiskümmend tuhat välismaalast, kes meie riigis töötavad kas siis töölistena või teadlastena, õppijatena õpivad äh, või äh, nii edasi ja väga paljugi äh, pädevuses otsustada, milliseid inimesi tööturule kutsuda ja milliseid mitte kui me räägime ümberasustamisest, siis on kuuskümmend miljonit inimest, kes tahaksid ümberasustamist ja tegelikult on veel miljoneid inimesi, kes on praegu liik-, kus nad on. me saame rääkida ümberasustamisest siis, kui me räägime kõige haavatavamatest inimgruppidest nagu lapsed pagulaslaagrites kus nad ei saa ka piisavat arstiabi näiteks see, mis juhtus aastal kaks tuhat viisteist, oli olukord, kus oldi jõudu ja ka raha, et see teekond ette võtta ja me jätsime tegelikult kõige haavatavamad naised ja lapsed äh,. aga sinna, kus nad olid äh, ja hätta mitte. ehk siis lahendus ei peitu ümberasustamises või äh, me peame arenguabisse ja investeeringutesse mm, raha paigutama. Äh, me peame äh, avama ka turud, sest et meie enda majanduspoliitika on nende turgude vaesuse põhjustajaks olnud, sellepärast et turud on suletud ja äh, Äh, jah, seal äh, räägitakse individuaalsest hindamisest, aga mitte massirändest, aitäh. suur aitäh ja annan nüüd Jan Skobekile Tšehhi Vabariigis sõna kui viimasele Rahvusparlamendi esindajale. suur aitäh, lugupeetud äh, härra esimees. ma sooviksin ka rõhutada, et me peame eristama ebaseaduslikku sisserännet ning äh, oskustööjõu ja kvalifitseeritud tööjõu äh, meelitamist Euroopasse. Need on kaks väga erinevat teemat ja viga oleks äh, neid omavahel segi ajada. kui me seda teeme, siis me ei suuda jõuda toimiva lahenduseni. Tšehhi Vabariik tahab keskenduda rändekriisi ähm, põhjustele ja mitte ainult tagajärgedele ja seetõttu tagasi võtmise poliitikad peaksid muutuma tõhusamaks ja me peaksime võitlema ka inimkaubanduse vastu. mis puudutab ühtset varjupaigasüsteemi, siis see peab põhinema üksmeelel, sellepärast et kui me sunnime peale ülevalt poolt reegleid, siis see ainult süvendab kriisi. Ehm, Tšehhi parlamendi resolutsioon võeti hiljuti vastu sellel teemal ja seal keeldutakse äh, ümberasustamismehhanismi korrektsioonist, äh, seal räägitakse ka sanktsioonidest, mina, meie leiame, et liikmesriigid peaksid ainuisikuliselt olema selliste otsuste eest vastutavad ning äh, kui varjupaigapoliitikat muudetakse Euroopa Liidu tasandil, siis me meie leiame, et üksmeelsuse põhimõte on siin väga oluline ja me leiame ka, et varjupaigasüsteemi ei tohiks kindlasti kurjasti ära kasutada olles nüüd ära kuulanud sissejuhatavad sõnavõtud, siis mina olen arvamusel, et ebaseaduslik sisseränne tahetakse muud muuta seaduslikuks sisserändeks haldusmeetmete kasutuselevõtu, võtuga, aga niimoodi neid asju ajada ei saa. Ehm, ma leian, et vananeva elanikkonna probleemiga tegelemine rändevoogude abil teistest riikidest äh, ei ole õige viis seda probleemi lahendada ja mina leian, et see probleem äh, ei ole nii tõsine, kui seda äh, püütakse näidata. kui vaadata vaba, vanades liikmesriikides noorte tööpuuduse määra, siis mulle tundub, et see probleem tõesti nii suur ei ole, nagu seda näida püütakse, püütakse. suur aitäh! Äh, tahaksin tänada äh, riikide parlamentide esindajaid nendepoolsete sõnavõttude eest. teema, mis puudutab seaduslikke võimalusi rändeks äh, ja integreerimist, on väga keeruline ja tundlik teema ja kui rääkida integratsioonist, siis minu arvates ei ole üldse Euroopa Liidu institutsioonidel, parlamendil, komisjonil võimalik liikuda edasi integreerimise küsimuses, see on kurikuulus teema, kus on vaja ka liikmesriike, piirkondi, kohalikke omavalitsusi, äh, neid on vaja kaasata, mis puudutab seaduslikke võimalusi, siis äh, sellel teemal ei ole väga palju ähm, dokumente, sinise kaardi teemat paljud teist puudutasid, äh, seal on ka juba probleeme ja Äh, siin on küsimused, kui palju kujutlusvõimet kasutatakse nende teemade puhul ja nii edasi, tegemist on äh, väga tundlike teemadega ja me peame kaasama kõik Euroopa institutsioonid ja ka riikide parlamendid. suur aitäh nende äh, kommentaaride eest ja selle pühendumise eest sellele teemale ja ma loodan, et te kuulasite nüüd ka ära Euroopa Parlamendi saadikute nägemuse sellel teemal. ma tahaksin tänada kõiki külalisi, kes täna siin kõnelesid, Felipe Gonzalez Morales, meie külalised Bulgaariast, eesistujariigist, neil, neid ootavad ees väga rasked kuus kuud, ma soovin neile kõike head, ma tean, et nad on väga hästi selleks kuueks kuuks ennast ette valmistanud ja ma tahaksin tänada kolleege selle eest, mida nad on juba ära teinud ja mida on oodata kuue kuu jooksul. suur aitäh teile ja, ja suur aitäh ka linnapeale kogu tehtud töö eest ja selle eest, et ta tõi meile näiteks jälle, kuidas on võimalik hästi inimesi integreerida. aitäh selle integratsioonialase näite eest, see oli tõesti väga hea. niisiis, kolleegid suur,, suur-suur aitäh! ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, tegelikult täiesti võimatu on pidada sügavuti minevat ja mõistlikku arutelu nendel teemadel äh, ilma äh, hea suhtluseta ekspertide, Euroopa Parlamendi saadikute ja riikide parlamentide esindajate vahel ja see asjaolu, et me seda siin täna teeme, on väga tähtis. liigume nüüd edasi äh, teise osa juurde meie tänasest kohtumisest. suur aitäh kolleegidele ja, ja sõnavõtjatele, kes juba on rääkinud, ma loodan, et te saate jääda siia ka teiseks osaks. Ähm, proua Intvelt peaks juhatama seda teist osa. esimees vabandab. Äh, kas siin kõlas küsimus, millele te tahtsite vastata? jaa, palun, loomulikult, äh, kui te kiiresti soovite vastata sellele küsimusele, mis teile oli suunatud, siis loomulikult palun. austatud äh, parlamendisaadik küsis küsimuse lapstööjõu kasutamise koha pealt. jah äh,, tekstiilitööstuses töötab ka Zientepis palju lapsi, vähemalt parlamendisaadik niimoodi väitis ähm, kui ei võta tarvitusele vajalikke kaitsemeetmeid, siis lapstööjõu kasutamine muutub äh, vältimatuks nendes olukordades, kus me oleme. ja me oleme võtnud tarvitusele meetmeid, et äh, pakkuda äh, lastele haridust kuni kaheksateistkümnenda eluaastani ja meie oleme saavutanud seitsmekümneprotsendilise koolis käimise määra alla kaheksateistaastaste laste hulgas aga äh, Türgis on meil avatud uste poliitika äh, ning kui Euroopa Liit täidab oma kohused äh, ning maksab selle, mis ta on lubanud, saame me avada uusi koole ja tagada, et veelgi rohkem lapsi saavad kasu kaitsvatest meetmetest. niisiis, ärgem lihtsam lihtsalt kurtkem ja olgem osa probleemist, vaid äh, olgem osa lahendusest. meil on moto, äh, mis äh, ei luba lapstööjõud kasutada ja me pea-, tahame tagada, et kõik lapsed saaksid kasu haridusest ja käiksid koolis. suur aitäh, ma tean, et väga palju küsimusi tõstatusid siin, mis on suunatud ka kõnelejatele. Äh, ja kui teil jäi veel mõni küsimus vastuseta, siis palun edastage need meile ja me edastame need külastajad, külalistele, et nad saaksid teile e-kirja teel vastata. aitäh! teist osa äh, pidi juhtima minu kolleeg proua Int Velt, äh, kes oli vastuvõtutingimuste direktiivi raportöör, aga ta siiski ei saa siia tulla, mistõttu te peate veel mind siin taluma mõned minutid, ma väga vabandan Äh, niisiis, ma tõesti juhin seda kohtumist veel mõned minutid äh, ja mind aitab libekomisjoni aseesinaine proua äh, Kinga Kalm, ma tahaksin tänada teda igakülgse abi eest minule ja komisjonile, suur aitäh, Kinga! juhatan siis selle teise osa sisse ootame siia uusi paneliste, palun võtke oma kohad võimalikult kiiresti sisse aitäh kannatlikkuse eest! kui panelistid siia jõuavad, siis äh, ma hakkan ka neid tutvustama äh, ja ma püüan seda teha nii, et ei tekiks asjatuid pause. tänan kannatlikkuse eest kõiki! So colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin. kallid kolleegid, palun võtke istet, alustagem oma tööga uuesti. ja tegelikult ukse taga on ka kohviaparaat, aga noh, sellest vist suurt abi ei ole. You take your seats as soon as possible, thank you uh,. palun võtke võimalus. kallid kolleegid, alustagem äh, oma tööga uuesti. kui äh, on mõned kolleegid, kes on veel ukse taga, siis palun, võib-olla te saate kuidagi neile märku anda, et nad siia sisse tuleksid, sellepärast et me jätkame oma tööga. ja ühel hetkel ma annan äh, selle koosoleku juhtimise üle proua Gaelile ka Äh, proua Intveld, kes pidi tulema juhtima seda koosolekut, äh, ei saa kahjuks tulla perekondlikel põhjustel. Äh, ja seetõttu jätkan mina praegu juhatajana. kallid kolleegid teine osa äh, puudutab teemat rahvusvahelise kaitse saamise seaduslikud võimalused ja ma tahaksin tervitada äh, teid selles kuulamise osas seda, kuidas rahvusvahelise kaitse mm, äh, vajavad inimesed ähm, otsivad äh, turvalist kohta, me oleme näinud, milline on olukord Vahemerel, Egeuse mere saartel, Lampeduusal ja me oleme näinud pilte täiskasvanutest ja tegelema. väga paljud teist on olnud kaasatud sellealasesse töösse ja tegemist on meie jaoks väga oluliste teemadega siin Euroopa Liidus me teame, et äh, me tegeleme siinkohal ka äh, salakaubitsejate äh, probleemiga ja inimkaubanduse teemaga üldisemalt keerulisele küsimusele. me ei ole naiivsed, me ei usu, et me täna kõik probleemid lahendada suudaksime, kuid selline suhe, suhtlus, vabandust, meie Euroopa Parlamendi saadikute ja teie Euroopa Liidu liikmesriikide saadikute vahel on väga oluline ja me kindlasti jätkame neid kontakte ka tulevikus. Nendel tegeleda selliste teemadega nagu ümberasustamine, ümberpaigutamine ja nii edasi, aga loomulikult on paljud neist teemadest vastuoluliseks muutunud, kuid solidaarsuse küsimus on ka kriitilise tähtsusega. ja seetõttu jah, ma võiksin pikemalt sellel teemal, ütlesin, et praegusel hetkel Euroopa Parlamendis tehakse ääretult palju tööd selles vallas ja Bulgaaria eesistuja Hmm, ka tegeleb sellega. Äh, nelikümmend protsenti tööst äh, käesoleva eesistumise all puudutabki just seda teema, pärast et äh, erinevaid dokumente ei ole rakendatud, need on kõrvale heidetud või meil ei ole olnud poliitilist tahet selle kriisiga tegeleda või me ei ole suutnud neid vooge hallata. olukord on siis selline ja ma arvan, et me ei pea, ma ei pea teile meenutama mm, seda, millise kriisi kõigepealt äh, on mul väga suur au anda sõna Peter O'Sullivanile, kes on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti Euroopa büroo ümberasustamise valdkonna ametnik. tema alustabki äh, seda teist osa meie kuulamisest. Äh, Peter, väga hea, et sa täna said siia tulla ja annangi kõigepealt viiskümmend tuhat inimest e ning e me loodame, et töö selles vallas jätkub kaks tuhat seitseteist e, üleilmselt ja need olid tõepoolest väga suured numbrid. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli see arv veelgi suurem. E, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastal võeti vastu eh, migrantide deklaratsioon eh, ning eh, osas ning teevad seda ka tulevikus Äh, kahjuks see eufooria, mis selle äh, kriisi ajal oli, ei äh, nende kohtade arv, kuhu inimesed võivad minna, on suuresti vähenenud ning sellepärast me just Euroopa Liit peaks selle seadma mm, omal eesmärgiks aastal kaks tuhat kaheksateist, sellepärast et Euroopa Liidu turvalisusesse ja eh, praegusel hetkel on eh, öeldud, et nelikümmend tuhat kohta on eh, võim-, nagu te teate, olukord mm, on Liibüas väga tõsine, kakssada, kakssada kakskümmend seitse tuhat inimest praeguse, selle aasta märtsi vahel eh, tuhat kolmsada inimest. täna on meil vaja asutamiseks, et nad pakuksid, et nad võtaksid välja roh-, vastu rohkem inimesi. see eh, deklaratsioon, mida ma enne nimetasin, ehm, tegeleb nende riikidega. Ehm, me püüame jagada nendega vastutust. ja eh, Eh, nüüd ma tõin teile välja praegu väga palju numbreid, väga palju statistikat ja eh, ma tahaksin, et te mõtleksite selle peale, aga tegelikult mulle meeldib statistika. Eh, on ka teisi elanike kategooriad, kes vajavad ümberasustamist, on veel suurema arvu erinevatest riikidest pärit ümberasustajate jaoks me näeme, et on, hõlmab ka eh, Euroopa eh, Liitu ja selle liikmesriike ja me täname, et te meid olete selles töös aidanud. aga paari viimase aasta jooksul et oleks olemas erinevad eh, viisad, et saaksid tudengid liikuda riigist riiki ja nii edasi. nii et me oleme näinud, nii et me kutsume liikmesriike üles toetama kõiki partnereid, et tõepoolest oleks võimalik meie tänu ja nüüd ma räägiksin, kuidas me siis edasi töötame. nüüd me vaatame järgmise kõneleja videoülekannet, e, kes räägib just e, varjupaiga õiguse seisukohast, sellest probleemist pärast seda me kuulame kolme liikmesriigi parlamentide esindajaid nad räägivad sellest, kuidas nende liikmesriikides pakutakse rahvusvahelist kaitset. E, kõigepealt e, Nikolas Paraskova-Populis Kreeka parlamendist, e, siis on Simon Pustitel, kes esindab Marra parlamenti ja tema oli enne mm, meie komisjoni liige, nii et nemad näit-, räägivad teemast oma liikmesriigi seisukohast. tervitan neid kõiki ja nüüd siis eh, proua Violetta äh, Moreno läks, kes räägib siis viisade rolli kohta seadusandlikust võimalustest. ja nüüd ma annan siis üle eh, oma kolleegile selle koosoleku juhtimise. aitäh, Kinga, et sa mind nüüd eh, välja aitasid sellest olukorrast nii et eh, kolleegid, praegu siis me vaatame videot kuninganna Mary Londoni ülikooli õigusteaduskonda dotsendi mm, ettekanne. Virtually to address the role of pieces for legal avenues. Eh, selle puhul ei ole tõlget. Discussions on humanitarian visas at EU level are not new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 realise that options become obligations when non-derogable rights are at stake, such as discussion uh, during the debate. Thank you very much. Thank you. on valmis uh, tegema meile lühikesed ettekanded uh, äh, rahvusvahelise kaitse saamise seaduslikest võimalustest nende riikide seisukohast. kõigepealt juhataja, teen lühidalt, kõigepealt on mul hea meel selle üle, et libe komisjon on andnud meile võimaluse arutada teatud rändepoliitika eh, eh, aspekte, mis on kerkinud eh, seoses rändekriisiga eriti tugevalt esile ja ma arvan, et kui me kriisi Äh, olukorra kui ka luua äh, keskpika lahenduse rändevoogude juhtimiseks ja seetõttu äh, toimub Liibüas, siis me näeme väga selgelt siin erinevat Eh, või probleemi, kus pagulaste ja majandusmigrantide vahel ei ole võimalik enam selgelt äh, eh, lahe, vahet teha ja me näeme igapäevaselt inimesi, kellel ranges mõttes ei ole, miks meil on probleem sellega äh,, kui me lähtuksime põhimõttest, et Mm, sisseränne on Euroopa Liidu jagatud pädevus ja me teeme häälteenamusel põhinevaid otsuseid, nii et ja samuti küsimus rakendamisest on ikkagi väga piiratud, nii et tegelikult me peame rääkima realistlikus plaanis, me räägime äh, Äh, küll kaupade vabast äh, liikumisest äh, maailma majanduses, aga me ei võta arvesse nende Äh, ma tahaksin siis äh, rääkida ka meie kogemusest äh, ja meenutada, et me peaksime võib-olla natukene nüansseeritumalt, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist oli vaja leida kiire lahendus kriisile, see tähendab seda, et me lõime lahenduse, mis võimaldas inimeseid mehhanisme peaks välja arendama. tegelikult tuleks luua kaks mehhanismi, mis vähendaks motivatsiooni neid äh, nõukogu äh, näiteks äh, juulis kaks tuhat viisteist kiitis heaks kahe tuhande, kahekümne ühe tuhande viiesaja inimese ümberpaigutamise, aga nendest ainult väga väike osa tegelikult äh, maailma plaanis on meie poolt pakutud praegult kolmkümmend neli tuhat ümberasustamiskohta, seda ei ole piisavalt aga igal juhul ümberasutus ja see on tegelikult osa sellest ettepanekust, mille on teinud Euroopa Parlament praeguse varjupaigapaketi äh, ettepanekute raames eh, tegutseda äh,, nii et et eh, on selge, et tuleb eh, juhtida pagulaste vastuvõtmist, nende integreerimist eh, vastuvõtetele. teatud riikidel, mille elanikkond vananeb, on vaja majanduslikku migratsiooni ja on Euroopa huvides korraldada seaduslikult see majanduslik töökale selleks, et näha ühtset pilti, et pakkuda ühtne Euroopa raamistik ka teatud tüüpi majandus, vaesus ja majanduskasv äh, tegelikult annavad meile selle sõnumi, et me peame tegutsema demokraatia kaudu äh, ja selle kaudu võiks paremini juhtida immigratsiooni naaberriikidest Euroopa Liidu suunas, aitäh! Äh, suur tänu, ma alustaksin lühikese sõnavõtuga äh, olles kõik äh, eelkõnelejad, on riike, mis rõhuvad Euroopa solidaarsusele ja neid, äh, kes rõhutavad oma kodanik, et äh, aja jooksul on muutunud, et piiride valvamine heidutab inimesi ähm, ja peletab neid eemale Mm, on selge piiririik põllumajandussektoris, äh, aga halvematel tingimustel, kui asi puudutab näiteks töölepinguid ja me ei saa halduslik haavatavus, äh, perekondlik olukord, keeleoskus Äh, eelmise aasta märtsist olemasolevate vabandust, ümberasustamistaotluste vahel ja olemasolevate kohtade vahel äh, ümberasustamiseks äh, osas täitnud. Euroopa Komisjon on rääkinud viiekümne tuhande äh, inimese ümberasustamisest. Äh, meil peab olema täielik info, mille meie saame edast-. Äh, oluline on ka järgida teatud äh, aluspõhimõtteid. Mm. Äh, samuti võtavad neid vastu eraisikud. Mm me räägime siin, taotlus tunnistatakse vastuvõetamatuks, ka sellisel juhul on tagatud äh, elupaik, äh, samuti me tagame hariduse, me äh, ümberasustamismehhanismi või jaotamismehhanismi raames toimuvat liikumist Euroopa liikmesriikide vahel, siis on selge, et on olemas teatud liikmesriigid, kes suhtuvad sellesse reserveeritud ähm, iga mm, poliitika peaks aga eelkõige otsima kompromisse erinevate